ülimalt tähtsad institutsioonid kõikjal Euroopas. ja te teate, et me kavatseme välja pakkuda täiendavaid ettepanekuid, et selle teemaga tegeleda. suur aitäh, lugupeetud volinik! kallid kolleegid, sellega me oleme arutelu Mm, härra Langeni raporti üle lõpetanud ja hääletame seda dokumendi homme kell kaksteist päeval. suur aitäh teile ja liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mis meil täna päevakorras on. ja selleks on härra Stolani raport äh, finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendava järelevalve kohta alustame aruteluga ja kõigepealt annan sõna härra raportöörile, härra Stolojanile ning teil on sõna neljaks minutiks. suur aitäh, lugupeetud president, kõigepealt äh, ma tahaksin väljendada omapoolset tänu äh, kolleegidele, äh, variraportööridele, arvamuse koostajatele ning teistele selle parlamendi saadikutele, kes on äh, sellele raportile oma panuse andnud. tahaksin lisaks äh, väljendada oma tänu ka nõukogule ja komisjonile meie eduka koostöö tõttu, äh, mis leidis aset kolmepoolsetel kohtumistel, mida juhtis proua Sharon Pauls. tahaksin tänada ka äh, härra Vaneisavanit äh, kes on oma nõu ja jõuga meid aidanud. mis puudutab finantskonglomeraate, siis eh, siin on potentsiaalseid riske, eh, mis võivad esile kerkida eh, seoses juhtimise keerukusega, huvide konfliktiga ja muude nii-öelda kontsernipõhiste riskidega äh, mille puhul on erinevatele finantsteenuste erinevad litsentsid omavahel kombineeritud ja seetõttu finantskonglomeraadid eh, peavad eh, alluma eh, lisajärelevalvele, mida on konsolideeritud kontserni tasandil. komisjon kavatseb parandada Euroopa seadusandlust lisajärelevalve küsimuses kahe sammu raames. kõigepealt tegeletakse kiireloomuliste küsimustega ja muudetakse praegust direktiivi ning äh, kaasajastatakse mitmeid sektoriaalseid direktiive. teine stamm, mis leiab aset tõenäoliselt kaks tuhat kaksteist aastal, äh, on see, et tullakse välja uue direktiivi ettepanekuga, mis puudutab äh, lisajärelevalvega finantskonglomeraatide puhul, mis põhineb põhjalikul arutelul sellel küsimus, selles küsimuses meie ühiste pingutustega eh, oleme me kolme institutsiooniga jõudnud eh, konsensusele selles osas, kuidas muuta praegust eh, direktiivi selle esimese sammu raames. meie peamine ettepanek keskendub sellele, et kaasatakse segafinantspalduse ettevõtjad lisajärelevalvesse, siia on kaasatud ka Äh, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad. lisaks sellele pannakse paika võimalus stress-testi tegemiseks äh, finantskonglomeraadi raames. Äh, uus Euroopa uued Euroopa Järelevalveametid loodetavasti annavad välja uued suunised finantskonglomeraatidele oma ühiskomitees tehtud töö läbi Solventsus kaks direktiiv äh, on siinkohal ka oluline, äh, kindlasti tuleb äh, parandada lisajärelevalve tegevuse tõhusust. arvesse tuleb võtta ka teist sammu. ja selleks osas tahaksin öelda, et meie raport sisaldab ka ülevaatamisklauslit, me oleme palunud komisjonil kaaluda võimalust kaasata lisajärelevalve küsimusse mittereguleeritud üksuste puhul teatud küsimusi eh, finantskonglomeraatide eh, identifitseerimise kriteeriumid eh, on midagi, millele me peame keskenduma. siin on hõlmatud finantsteenuste sektor, investeerimissektor ja veel mõned sektorid, mis on väga olulised finantsteenuste kontekstis Äh, võimalus sisse viia kohustuslike stressitestide läbiviimine äh, kontserni tasandil on ääretult oluline selle kontekstis, suur aitäh! suur aitäh, härra Stolojan teile ja nüüd saab sõna äh, härra volinik, härra Barnier, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud president! mõni aeg tagasi Sharon Bowles ja mina ja proua Swinburne äh, mainisime Atlandi-ülest dialoogi ning seda, et me taha, tagada selle, et äh, meie äh, regulatsioonipüüdlused USA-s ja Euroopas äh, mm, oleksid edukad, me peame võtma arvesse neid erisusi, mis meie pangandussektorites Euroopas ja Ameerika Ühendriikides on, erisusi on palju. näiteks kõigepealt Euroopas kolm neljandikku majandusest moodustavad need teenused ja USA-s on selleks mahuks ainult üks neljandik E, Euroopas keht-, puudutab meie tegevus e, üle kaheksa tuhandet panka, USA-s on see arv ainult kakskümmend. E, Euroopas tegeleme selle teemaga, millest härra Stolojan rääkis, nimelt finantskonglomeraatide teemaga, see on just Euroopa spetsiifiline teema ja seetõttu komisjon tervitab kokkulepet et Fikodi äh, ettepaneku osas äh, ja äh, me loodame, et see finantskonglomeraadi direktiiv saab olema edukas, siia panustavad härra Skinner, härra Lamberts, härra Klute, proua Bowles ja ka teised mis puudutab nõukogu, siis ma tahaksin tahaksin tänada nii Belgia kui Ungari eesistujat, kes on eh, astunud suuri samme edasi selles vallas. Eh, finantskonglomeraadid eh, ja pangandus- ja finantskontsernid on spetsiifiliselt Euroopa-põhine nähtus, nagu ma just ütlesin. tegemist on ärimudeliga, mis toimib ja töötab hästi, kuid kriis on näidanud, et mõned finantskonglomeraadi direktiivi aspektid on midagi, mida tuleb üle vaadata ja seetõttu ongi komisjon selle ettepaneku äh, teinud äh, kahe tuhande kümnenda aasta augustis seda direktiivi muuta. kui parlament jõuab kokkuleppele muudatuste osas, äh, finants, siis finantskonglomeraatidele eh, kohaldatav järelevalve paraneb suuresti ja me eh, kaotame ära need lüngad, mis praegu on. meil on probleeme eh, sektoriaalsete direktiividega ehm, ja meie töö läbi äh, on võimalik finantskonglomeraate paremini seirata ja see toob kaasa suurema finantsstabiilsuse. ma tahaksin tänada eriti just äh, härra Stolojani selle suurepärase äh, töö eest ja olulise rolli eest, mis ta on mänginud selleks, et direktiivi olulistes punktides edu saame saavutada. komisjoni esialgne ettepanek ei sisaldanud paljusid neid punkte, millega härra Stolojan on välja tulnud, nagu näiteks stressitestid või siis ühised järelevalve eraasutused Euroopas, eh, mis vastab siis eh, järelevalvepaketile, lisaks rakendus, reguleerimisala laiendamine ning eh, lisajärelevalve selles osas, mis puudutab investeerimisjuhtimisettevõtteid. Ehm, ka korrelatsioonitabelid on väga vastuoluline küsimus olnud kolmepoolsetel kohtumistel ja ehm, mul on väga hea meel selle üle, et parlament on seda teemat väga oluliseks pidanud, mõnikord ma ei saa aru, äh, miks äh, nõukogu äh, ei suuda piisavalt tõhusalt suhelda komisjoniga selles osas, mis puudutab olemasolevate õigusaktide siseriiklikusse seadusandlusesse ülevõtmist, mul on väga hea meel, et parlament toetab meid äh, komisjon usub, et need äh, korrelatsioonitabelid on äh, osa selleks, äh, sellest, et parandada seda dokumenti ja seetõttu mul on väga hea meel, et te selle punkti siia sisse olete pannud. suur aitäh teile! suur aitäh! majanduskomisjon, härra Poodu, palun, minut investorite kompenseerimiskavade funktsioneerimine on juba normeeritud ja standardiseerinud pankade kavadega, aga ma tahan öelda, et et kommertspankade hoiustajad ja investeerijad turgudel ei ole võrdsed me peame mõtlema erinevate riskide peale, mida võetakse. ma olen selle poolt, et mm, sellised kavad käivitada ja ma usun, et parlament võtab sisse ka minu muudatusettepaneku, mis näeb ette, et Bulgaaria, Rumeenia garantiide piirmäär eh, ja eh, kasutuselevõtt lükatakse edasi τώρα στους ομιλητές εξ ονόματος. Suur aitäh! nii jõuame fraktsioonide kõnelejate juurde, kõigepealt härra Skinner, palun, kaks minutit. ma tänan, proua president, ma äh, õnnitlen härra Stolojani ja tema teenistusi ja talitusi, nemad on meie parlamendis väga tähtsad tegijad. kõik on äh, väga kõvasti vaeva näinud ja kõva tööd teinud, pea kõik on seda teinud, et me tõesti kokku lepiksime ja ma arvan, õigusakt tõesti tagab äh, finantskontsernide täiendava järelevalve, midagi, mis Solventsus kahe aruteludest välja jäi, samas oli väga tähtis teema. meile meenub seda äh, Äh, mis Aigiga ju juhtus, nii et äh, väga tähtis on, et see, mis me praegu tegeleme, äh, arvestaks ka seda Atlandi-ülest aspekti. nimelt toimub ju koostöö USA-ga küsimustes, mis on väga riskantsed ja väga keerukad ja kõike on vaja seda arvesse võtta. nüüd siin me räägime kas pankadest, kindlustusfirmadest või äh, väärtpaberitega kauplejatest, kõikide nende ohtudest me räägime selles raportis. ja te rääkisite, härra volinik, et transatlantilised teemad on endiselt aktuaalsed ja tähtis on, et finantskonglomeraadid oleksid ka meie arutelude objekt. ma tahan äh, öelda teile, härra volinik, et finantsküsimusi paraku äh, ameeriklastega ei arutata nii, nagu äh, see vajalik on, nii et palun vastake mulle, miks see nii on äh, nüüd stressitestid, ametiasutuste roll, korrelatsiooni tabelid, jah, see on kõik väga hea tekst nende asjade kohta. aga meie edu on olnud suhteline selle õigusakti vallas, samas ta kaitseb korralikult tarbijaid ning äh, täpselt nii, nagu meilt ka oodatakse. ma tänan, härra Skinner. nüüd saab sõna proua Bowles kaheks minutiks ALDE fraktsiooni nimel. ma tänan. peamine konglomeraatide järelevalves on tagada, et et regulatiivset kordust ei toimi, toimuks, aga samas on ka luua vaja võrdsed tingimused eh, erinevate sektorite ettevõtetele, eh, kes omavahel võistlevad ja mitmed muudatusettepanekud ka võtavad seda arvesse. ning eh, on sisse võetud see mõte, et kõik riskid võetakse arvesse samas ei tohi olla kattumist järelevalve vallas ja reguleerimise vallas. jah, korrelatsioonitabelid on nüüd sisse läinud ja õnnekombel kõik institutsioonid leidsid, et on vajalik need tabelid sisse võtta, sest asi muutub keerukaks. Äh, kuidas see kõik sobitub teiste õigusaktidega, mida me siin teeme. aga ma rõhutan, et korrelatsioonitabelid on peatähtsad see on üks osa äh, Euroopa Liidu järelevalve arhitektuurist ja institutsioonide vahelisel sellest lepingust tuleb meil ka mõelda selle peale, kuidas sektor sektor haaval käsitleda erandeid, igal konkreetsel juhul eraldi. ja mis puudutab ühetaolist aruandlust, selle sagedust ja tähtaegu kaks aastat pärast seda, kui tehnilised standardid on vastu võetud, on jälle sellest oleme meie kokku leppinud ja see muudab järelevalve hõlpsamaks. jah, stressitestid on sisse läinud, aga endiselt ei ole nad kohustuslikud ja nagu raportöör ütles, eh, nende kohustuslik paindlikuks muutmine on võimalik läbivaatamisklauslit kasutades. ma olen pisut pettunud, et kohaldusala on ka ainult läbivaatamisklauslisse läinud ja sellisel juhul vaadatakse läbi ainult asjakohasus, kui tegemist on suure finants konglomeraadiga ja mitte ei ole paika pandud künnist. jah, mõnedes liikmesriikides praktikas see protsess on kontrolli all, aga miks me ei olnuks nii julged juba praegu ja selle ka siia kirja pannud? jah, tulemus on hea, aga järgmine läbivaatamine peaks olema julgem ja me oleme ikka ja jälle sellele viidanud, milliseid küsimusi me tahaksime läbipäätmise käigus uuesti käsitleda. tänan, härra Kiigold roheliste esindajana. jaa, jah, kallid kolleegid, kolleeg Stolojan, volinik Barnier, ka meie oleme seisukohal, et see otsus on vajalik selleks, et võtta ette korrektuur eh, selles raportis, mis koostati kahe tuhande teisel aastal, see oli säärane hädapärane lahendus Äh, ja me toona polnud liiga resoluutsed, jõulised ja otsustuskindlad, seetõttu on oluline see kaheksa aasta tagune viga ära parandada. ja nüüd on tõesti väga oluline, et kindlustuse, väärtpaberi ja pangandusjärelevalve tervikuna omandab suurema pädevuse, et institutsioonina suuta tõesti teostada vältimatult vajalikku järelevalvet. kuid see näitab ka täie selgusega, et erinevasse, erinevaks kolmeks järelevalvet teostavaks organiks jagunemine ei taga alati kõige paremat tulemust. kuid siiski on oluline see, et me oleme jõudnud kõige olulisemate küsimuste lahendamise ja reguleerimiseni, mis on olulised ja mis näitavad, et see raport on tugev nii sisuliselt, sealhulgas ka rahvusvahelisel äh, tasandil ja nagu viitas ka äh, volinik äh, Barnier, annab see meile võimaluse saavutada tulemus, mis ei sunni meid silmi häbist elanikkonna ja valijate ees maha lööma. aitäh, härra Morganti, üks minut, palun. aitäh proua president erinevad üksused, mis on hõlmatud finantskonglomeraatidest, on tegelikult väga mitmekülgsed ja mitmepalgelised ja väga keeruline on neid viia ühe nimetaja alla. see tekitab raskusi ja neid raskusi süvendas finantskriis. nüüd me püüame täita neid seadusandlikke lünki, mille kriis ilmsiks tõi selles osas peaks ka järelevalvet teostav ESMA püüdma leida tee ühistegevuseni selleks, et tõepoolest leida vastused Euroopat rahuldavalt ja kogu Euroopa tasandil selleks, et vältida arusaamatusi tulevikus. meil on tarvis teostada karmimat järelevalvet finantsvaldkonnas, mis eeldab seda, et meil on üle-euroopaliselt ühtlustatud reegleid, suur aitäh! ja nüüd on meil vaba mikrofon ja kõigepealt ma palun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 näeme, kuidas riske paremini maandatakse selle kaudu, et finantsüksuste üle täiendavat järelevalvet korraldatakse. Eh, finantsüksuste järelevalve on midagi, mida meil on väga vaja globaliseerimise pärast, sest eh, globaliseerimine mõjutab vägagi meiegi turgusid Euroopas ja kriis on tekitanud tõelise kriisi ka finantsjärelevalve vallas, nii et on vaja paremini kontrolli alla saada ja teada, mis toimub suurtes finantskonglomeraatides Euroopa Liidus ja mõnedele eh, ei ole võimalik kohaldada täiendavat järelevalvet, kuna nad tegutsevad jurisdiktsioonides, mis meile ei allu, aga samas ülejäänutele küll ja väga tähtis on, et finantskonglomeraaditele kohaldataks samasuguseid harmoneeritud järelevalve eh,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 me peaksime finantskonglomeraatide puhul juba eeldama, et võimalikud on äh, sellega seonduvad suured riskid ja neid riske tuleks tulevikus vältida. seetõttu on oluline, et me olemasolevat äh, direktiivi vastavas osas muudame, eeskätt selles osas, et suurendada selle direktiivi läbipaistvust. see aitab meil äh, tulevikus vältida äh, riske, mis seonduvad finantskonglomeraatidega. suur aitäh. Äh, Jean-Paul Cosses, palun. aitäh. üks märkus ja üks küsimus. märkus seisneb selles, et tänu härra Stolojani tööle me suutsime jõuda kokkuleppele juba esimesel lugemisel ma loodan, et see annab ka kolme ülejäänud raporti osas võimalik, võimaluse sama saavutada. seetõttu tahaksin ma paluda, et e, sõna saaks ka, e, saaks ka õiguskomisjon. suur aitäh, Äh, finantskonglomeraatide lisajärelevalve peaks tooma kaasa süsteemse riski vähenemise, mida sellised konglomeraadid äh, turul äh, kujutavad. see lisajärelevalve ei asenda praegust konglomeraatide järelevalvet ja seetõttu tähendab seda, et meil saab olema järelevalve kontserni tasandil ning Äh, see äh, lisa äh, järelevalve ei too kaasa lisabürokraatiat seni, kuni Euroopa ja riiklikud asutused teevad koostööd regulatiivküsimuste vallas, aitäh. Most pedig Szikirszki képviselő úrnak adom át a szót Kesdiájban. kolleeg Szikirszki, suur aitäh! okresu. mul on väga hea meel, et me seda keerulist küsimust arutame, raportööril on õigus äh, lisaks kriisi tagajärgedega võitlemisele peame me võtma vastu äh, sobivaid äh, õiguslikke reegleid selleks, et olukorra tulemusi parandada. see on kiiduväärt lähenemine. kapitalivoogude parem kontroll peaks olema meie üks peamisi eesmärke, me peame teadma, millises olukorras me oleme ja me peame tagama eh, raha finantssektori eh, piisava eh, järelevalve, et me teaksime, milline on asjade olukord. aitäh, sellega lõpetan avatud mikrofoni ja palun volinik Barnier'd komisjoni nimel pidada oma kokkuvõttev sõnavõtt. suur aitäh, härra president tahaksin tänada kõiki sõnavõtnuid, kes toetasid Astolojani seisukohti, nad väljendasid väga selgeid arusaamu, ma tänan teid, härra Skinner, ka teie poolt välja öeldud mõtete eest, eeskätt ma toetan teie seisukohta, et vastuvõetav tekst ja muudetav direktiiv tavab, tagab finantskonglomeraatide rahvusvahelise toimimise senisest kvalitatiivselt uuel tasemel. see tähendab aga seda, et me ei saa sellest valdkonnast välja jätta ähm, kedagi kontserni konsolideeritud järelevalvest härra Skinner, kui me räägime Ameerika Ühendriikidega läbirääkimistest, siis tahaksin öelda, et viibin seal korduvalt äh, suurema osa oma tööajast viimasel ajal ja ma tahan teile kinnitada, et lootamata ole, et olen sinisilmne, oleme jõudnud nii mõneski küsimuses ameeriklastega äh, edasi liikuda. mis puudutab asja sisulist poolt, siis tahan öelda, et vestlused on intensiivsed, mitmepalgelised ja äh, me ei jäta välja ühtegi teemat ühtegi teemat, muuhulgas mis puudutab finantskonglomeraate. E, Ameerika rahandusministriga rääkisime eeskätt põhjalikumalt just finantskonglomeraatidest. jah, e, ja ma leian, et me oleme seda tüüpilist finantskonglomeraatidele, Euroopale tüüpilist finantskonglomeraatide teemat põhjalikult käsitlenud. kui me räägime aga e, Basel kaks Äh, nõuete rakendamisest, siis ma leian, et see on oluline, kui me teeme seda ka finantskonglomeraatide suhtes, seda enam, et finantskonglomeraadid tegutsevad ülemaailmselt. proua Pauls viitas äh, ka parlamendi positiivsele tegevusele, mis hõlmab kolle-, korrelatsioonitabeleid, see on tõesti oluline. härra Kilkot viitas sellele, et äh, niisugune konsolideerumine on väga oluline ja vastuvõetavate dokumentide omavaheline suhestamine seda enam. selles mõttes võin kinnitada, et meie teeme endast parima, et seda tulevikus tõepoolest silmas pidada. kuid selle dokumendi vastuvõtmisel on tegemist esimese sammuga, kui me räägime finantskonglomeraatidest ja neid puudutavast äh, eeskirjadest, siis me peaksime senisest enam äh, rõhuma läbipaistvuse Äh, tagamisele ja tegema seda mm, tulevikus. see on küll esialgu nagu ainult Euroopa teema, kuid äh, see on eriti oluline tulevikku silmas pidades iseäranis pärast äh, aastal kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist jõustuvaid direktiive. köszönöm szépen, biztos úr, és akkor már aitäh, härra volinik raportööril on sõna. suur aitäh, president, ma tahaksin tänada veel kõiki, kes selle arutelu raames tõstatasid erinevaid küsimusi, mis äh, on olnud ka kolmepoolsetel kohtumistel pikkade arutelude aluseks. Äh, minu kolleegid äh, tulid välja muudatusettepanekutega teatud küsimustele ja peamiseks takistuseks äh, Äh, nende küsimuste osas kokkuleppele mittejõudmise puhul oli see, et puudub mõjuhinnang. me ei tohi unustada seda, et me arutame finantssektori küsimusi, tegemist on väga tundliku sektoriga, äh, väga tundliku sektoriga mis tahes regulatsioonile ja äh, igasugusel regulatsioonil, igal määrusel on oma kulu. ja seetõttu me peame olema väga ettevaatlikud, kui me paneme paika mingisuguseid regulatsioone üksustele, mis selles sektoris tegutsevad. ma loodan kogu südamest, et komisjon ehk järgmisel aastal eh, nagu nad juba ütlesid, tulevad välja uue direktiivi eelnõuga, mis puudutab eh, finantskonglomeraatide täiendavat järelevalvet ja ma tahaksin tänada veel kord teid, härra Barnier, ja äh, teie meeskonda, kes on Ungari eesistujaga ja meie kolleegidega teinud väga tõsist koostööd selleks, et äh, sellele konsensusele jõuda, mille osas loodetavasti hääletatakse siis homme, aitäh. Vă mulțumesc, domnule deputat, raportor. Äh,